Alžeeria parlamendi delegatsiooni liikmeid proua Gerard-Lerate on nad siia kutsunud ja nad istuvad praegu meie vaatajate tribüünil. see delegatsiooni visiit on ametlik visiit Euroopa Parlamenti ja toimub Euroopa Parlamendi ja Alžeeria parlamendi koostöö raames. proua Etajep on haridus- ja kutsekoolituse kõrgkoolide ja religioonide komisjoni liige siin on kohal veel ka Pier Antoni Pantseri, kes on Magrebi riikide delegatsiooni esimees ja selle koos, kohtumise üks kaasjuhte. koostöö Euroopa Parlamendi ja Alžeeria parlamendi vahel on olnud väga viljakas ja näitab väga hästi, et koostöö toimib tõesti hästi. ja nüüd ähm, päevakorra kohaselt proua Mathieu raport ähm, mis puudutab Euroopa Politseiakadeemia eelarve kinnitamist. proua Mätsu, palun. härra president, kallid kolleegid.